järgmine päevakorrapunkt, inimõiguste ühisarutelu. avalduse teeb kõigepealt välis- ja julgeolekuküsimuste kõrge esindaja. seda kahe tuhande kaheksanda aasta igasaastase inimõiguste raporti kohta ja siis on meil proua Haudala raport inimõiguste kaitsjate kohta ja samuti on meil paar suulist küsimust komisjonile ja nõukogudele, nõukogule kaupade kohta, vahendite kohta, mida kasutatakse piinamiseks. kõigepealt raportöör Haudala. tänan, austatud president. mul on hea meel selle arutelu üle, kus me saame laialdaselt rääkida Euroopa Liidu inimõiguste strateegiast ja mul on hea meel, et kõrge esindaja proua Ashton tutvustab aastaraportit ning osaleb meie aruteludel. tahaksin äh, esitleda väliskomisjoni raportid, mille eesmärgiks on äh, parandada inimõiguste kaitsjate olukorda iga päev tuleb parlamenti petitsioone selle kohta, kuidas me võiksime paremini kaitsta inimõiguste kaitset, kuna nad tihtipeale riskivad oma eluga tööd tehes. sellised taotlused tulevad kõikidelt mandritelt ja tihtipeale me ei ole suutnud seni ka täpsemalt defineerida, kes inimõiguste kaitsjad on seal on tegemist nii tavaliste meeste ja naistega kui ka juristidega, kes jätavad kõrvale isiklikud äh, huvid ja kaitsevad äh, teiste inimeste huvisid. mul oli hea meel koostada see omaalgatuslik raport, kuna inimõiguste äh, kaitsjad moodustavad keskse osa inimõiguste poliitikat poliitikast ja seda poliitikat ilma nendeta ei ole võimalik teha. Euroopa Liit võiks teha praegusest rohkem. parlament, komisjon ja uus äh, välisteenistus võiks teha omavahel paremat koostööd ja vahetada rohkem omavahel teavet Euroopa Liidu koostöö teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega võiks olla parem. pean siin silmas eelkõige Euroopa Nõukogu, ÜRO-d ja paljusid valitsusväliseid organisatsioone, millega me oleme kontaktis tuleb ka tõdeda, et äh, Lissaboni leping annab meile uusi võimalusi ja kohustusi teha tööd äh, senisest paremini, niimoodi, et inimõigusi oleks võimalik kaitsta üle kogu maailma. siin raportis äh, tuuakse välja mõningad ideed, mis kõik ei ole uued, aga ma tahaksin äh, toonitada seda, et mitmesuguseid ähm, häid mõtteid ei ole veel korralikult rakendatud. kui Tšehhi oli eesistuja, siis tuldi välja mõttega, et meil võiks olla teatud äh, turvalinnade võrgustik, inglise keeles shelter cities. niimoodi me saaksime kaitsta äärmuslikes olukordades tegutsevaid inimõiguste kaitsjaid see mõte on saanud vastukaja paljudest valitsusvälistest organisatsioonidest ja osad nendest juba töötavad selles suunas. igal juhul peaks Euroopa Liit investeerima sellesse ideesse rohkem kui seni. teiseks äh, ma tahaksin äh, toonitada, et raskes olukorras tegutsev inimõiguste kaitse peab omama võimalust kiiresti maalt lahkuda, kui vaja välisministeeriumid äh, tihtipeale on valmis aut-, aitama, aga me peaksime rääkima ka siseministeeriumidega, sest nendest tihti sõltub äh, viisade andmine ja peaks olema kiireloomuline viisade väljastamissüsteem. kolmandaks, siin raportis tuuakse välja, et Euroopa Parlament, tulevane välisteenistus ja välisesindused kõik peaksid määrama ametisse inimõiguste eest vastutavad nõunikud ja siin raportis tuuakse välja see, et kui äh, kõrge esindaja ja muud äh, eriesindajad äh, reisivad teistesse riikidesse, siis nad peaksid ka kohtuma inimõiguste esindajatega kõige olulisem on see, et me peaksime rakendama need inimõiguste suunised, mis praegu juba kehtivad seoses inimõiguste kaitsjate aut-, aitamisega. suur tänu! härra Albertini, kui äh, suulise küsimuse üks esindajatest viis minutit aitäh, inimõiguste ülddeklaratsiooni punkt viis ütleb, et mitte ühtegi inimest ei tohi piinata või ebainimlikult ja alandavalt kohelda. see äh, reegel peaks kehtima kõigis äh, olukordades, seda nõuab rahvusvaheline õigus ja seda peaksid järgima kõik riigid. vaatamata sellele Äh, mis deklaratsioonis kirjas on, on olemas veel ka ju ÜRO konventsioon, jällegi üks kokkulepe, mis keelab piinamise. Euroopa Liit ning tema liikmesriigid suhtuvad nendesse kohustustesse väga tõsiselt äh, eriti arvestades seda, et järgmisel nädalal tähistame piinamise vastast päeva, äh, selleks, et nendest moraalsetest ja juriidilistest kohustustest kinni pidada, on meil vaja väga äh, tähelepanelikult kontrollida ka meie kaubavahetust, et ei äh, kaubeldaks kaupadega, mida võib kasutada piinamiseks või inimeste alandamiseks. selle määruse eesmärk on äh, see, et me astuksime olulise sammu edasi, kui see vastu võetakse. seda nägid, seda nägi ette ka ÜRO piinamise eriraportöör sellest pidi saama eeskuju äh, rahvusvahelises õiguses. Äh, aga kui me asusime seda määrust ellu rakendama, äh, neid kaubanduskontrolli instrumente, siis need instrumendid ei olnud tihtipeale täiuslikud või see rakendamine polnud täiuslik, väga vähesed liikmesriigid esitasid iga-aastaseid aruandeid ning määrus, nagu nõuab määruse punkt kolmteist, Äh, selles punktis mainitakse siis ka neid kaupu, mida või, võidakse viimiseks kasutada ja äh, äh, aruanded selle punkti täitmise kohta on väga olulised. nüüd, mis puudutab litsentside andmist, siis selles osas esitati väga palju küsimusi just nende litsenseeritud kaupade lõppotstarbe kohta. ametkonnad, kes ekspordilitsentse väljastavad, peavad läbi viima äh, üksikasjalikuma poliitilise analüüsi, enne kui nad ekspordilitsentsi välja annavad ning mis pu-, mis puudutab nüüd siis äh, neid karistusi, kui äh, Äh, nõukogu määrust rik-, rikutakse, need on kirjas punktis seitseteist äh, ja paraku ei ole need karistused eriti ulatuslikud ja ka see äh, keelatud kaupade nimekiri vajab täiendamist. inimkond suudab olla väga julm ning näib, et inimkonna kujutlusvõime selles osas, kuidas teisi inimesi piinata, on tõesti piiramatu. seetõttu on oluline, et me äh, hoiame silma peal ka tehnoloogilistel arengutel, mis selles valdkonnas toimuvad. parlamendis me oleme üritanud hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit ise Äh, tuleks toime nende probleemide ja ülesannetega, mis meie ees seisavad. meie kui parlamendi demokraatlikult valitud saadikud oleme kohustatud hoolitsema selle eest, et parlament toimiks demokraatlikult ja läbipaistvalt ja seetõttu on meil vaja ka üksikasjalikku informatsiooni selle kohta, mida on tehtud äh, selleks, et saavutada määrusest äh, täiel määral kinnipidamine. samuti peame me vaatama, millised meetmed võiksid olukorda aidata tulevikus paremaks muuta. me tervitame neid samme mida on astunud selle äh, määruse järelva-, üle järelevalvet teotav komisjon, aga ärgem unustagem, et äh, see nõukogu määrus ei ole ainult äh, sõnad, ilusad sõnad, vaid see on ka oluline vahend, mida tuleb täiel määral just nimelt praegu rakendada. suur aitäh! aitäh, härra Albertini ja järgmisena teise küsimuse autor härra Moreira viieks minutiks. Obrigado, president uh,. Eh, Senhora vice. suur tänu. lugupeetud eh, proua kõrge esindaja, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel olin ma üks äh, suulise küsimuse koostajatest. eesmärgiks on äh, seada rahvusvaheline keeld piinamisvahenditega kauplemisele. samuti on eesmärk võidelda surmanuhtluse ja muu inimväärikust alandava käitumise vastu. valitsusvälised organisatsioonid on muret väljendanud selle üle, et mitmesuguseid politsei- ja julgeolekujõudude töövahendeid on võimalik kasutada piinamiseks. nüüd me olemegi välja tulnud Euroopa tasandi ettepanekuga reguleerida nende vahenditega kauplemist ettepanek võeti aastal kaks tuhat viis vastu. nüüd on esimest korda meil juriidiliselt siduv kontroll nende vahendite üle, mida kasutatakse piinamiseks, siin on tegemist näiteks kaheotstarbeliste kaupadega või muude kaupadega. on keelatud importida ja eksportida selliseid tooteid ja on võimalik keelata nendega kauplemine, peatada litsentsid. määrus aastast kaks tuhat viis on väga oluliseks edusammuks äh, kui me soovime kaitsta inimeste õigust elule ja isiku puutumatusele lähtuvalt äh, inimõiguste hartast ja paljudest rahvusvahelistest äh, konventsioonidest, mis on vastu võetud ÜRO-s või Euroopa Nõukogus. selle määruse jõustumist äh, tervitasid rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid ja samuti ÜRO piinamisküsimustega tegelev eriesindaja. see on mudeliks, mis peaks olema eeskujuks ka teistele piirkondadele. austatud äh, kolleegid, mida on see määrus aga väärt, kui seda ei rakendata? kuidas on võimalik äh, seda määrust üldsegi korralikult rakendada, kui äh, liikmesriigid, äh, kes peavad rakendamisest vastutama, mingisuguseid raporteid ei esita. reaalsus on ääretult frustreeriv. ainult seitse riiki pakuvad infot nende otsuste kohta, mis puudutavad piinamisvahenditega kauplemise keelustamist praegu on liiga vähe infot, et olukorda põhja panevat analüüsida. seda ei tohi niimoodi enam lubada. Euroopa Liidu liikmesriigid pigistavad silma kinni nende kaupadega kauplemise osas, mis on määrusega keelatud. Euroopa Liit peab oma kohustusi täitma, nii nagu need selles määruses kirjas on. riigid peavad iga aasta esitama detailseid raporteid selle kohta, kuidas määrust rakendatakse niimoodi, et oleks võimalik ka riikide tegevust kontrollida. see on äh, põhimõtteliselt miinimumnõue, me tahame ekspordi ja impordi statistikat, tegevusaruandeid ja infot konkreetsete kaubakategooriate kohta. samuti on vaja meetmeid, mida on võetud või mida plaanitakse võtta, kui kauplejad on rikkunud seda määrust. määrust tuleks ka kaasajastada, eriti puudutab see selle määruse lisasid. lugupeetud daamid ja härrad, see määrus tõestab, et inimõiguste kaitset on võimalik äh, tagada, keelates nende teatud äh, vahendite ja kaupadega kauplemine. meil tuleb see määrus kiiresti praktikas rakendada, nii et see võiks tõesti olla mudeliks ja eeskujuks ka väljaspool Euroopa Liitu. suur tänu, härra Moreira ja sõna saab proua Ashton. palun et ta saaks teha sissejuhatuse teemasse ja vastata küsimustele. president, auväärsed saadikud, mul on väga hea meel, et ma saan rääkida inimõigustest siin kojas. korduvalt on teie koda äh, avaldanud pühendumust ja väljendanud pettumust, mida minagi jagan. inimõigused on meie identiteedi südames meie enda ajalugu inimõiguste ja õigusriigi levitamise kohta üle kahekümne seitsme riigi oli edukas ja eeskuju, see on eeskujuks teistelegi. seetõttu on meil vaja paika panna tugevad mehhanismid teiste toetamiseks. nagu ütleb ka inimõiguste ja demokraatia aruanne. üks näide, viimase pooleteist aasta jooksul oleme me eraldanud kakssada kolmkümmend viis miljonit eurot üheksasajale vabaühendusprojektile sajas riigis. see on väga oluline ja see, selline tegevus peab jätkuma. aga me ei ole ainukesed rahastajad ja meie tegevus ei ole ainuke edulugu. seetõttu maailma muutudes peame me tagama, et me küsiksime endalt, endalt, mida me saame paremini teha. inimõigused on universaalsed, aga igat juhtu tuleb käsitleda eraldi. me peame võib-olla muu-, me ei saa muuta inimõiguste sõnumit, kuid me saame olla taibukamad inimõiguste edendamises. inimõigustega tuleb edu saavutamiseks tegeleda realistlikult ja keskendunult, me peame igat juhtumit uurima eraldi, igat riiki süviti. samuti peame me keskenduma rohkem tulemustele eelmised teie koja resolutsioonid on palunud rohkem infot hindamaks meie poliitikate tõhusust. ma jagan teie muret. me peame hindama oma tegevust läbi selle tulemuste. inimõiguste arendamine on investeering, on pikemaajaline investeering. inimõiguste allkomisjon ja selle esinaine proua Haudala on koostanud väga suure, hea raporti selle kohta. ma tervitan seda raportit ja selle järeldusi ning tervitan äh, selle koostajaid. nüüd paar spetsiifilisemat aspekti. ma kavatsen tulevikus eh, nii Brüsselis kui välismaal kohtuda inimõiguste esinda- ja kodanikuühiskonna esindajatega, nagu ma tegin seda näiteks Gazas ja Hiinas. ma eeldan ka, et kolleegid Brüsselis teevad sedasama. üks hea näide taibukast tegutsemisest on meie töö Rooma statuudi ratifitseerimise reklaamimisel. selleks oleme korraldanud eraldi konverentsi, me oleme töötanud eraldi riikidega, delegatsioonide tasandil ja koostöös Euroopa Liidu eesistujaga. üks edulugu näiteks. ma koht-, külastasin Seychelle eelmisel kuul ja ma tõin välja mitmed aspektid, mis läbi saab tugevdada meie koostööd, näiteks piraatluse vastases võitluses samuti kohtusin äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu esimehe äh, härra Michelliga. ning äh, kui ma koju tagasi jõudsin, ju oli juba lau-, mu laual kiri, et sealne valitsus on asunud tegutsema. siis ma soovin tegutseda selle nimel, et tühistataks surmanuhtlus üle maailma, see on minu jaoks ka isiklikuks prioriteediks ja ma kavatsen tagada, et me töötame selle nimel nii kahepoolsetes suhetes kui ka ÜRO tasandil rahvusvaheliselt. nagu te teate, on Lissaboni leping sidusam, järjekindlam ja seetõttu ka tagab parema välispoliitika Euroopa Liidus, arendamaks demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet. Need põhimõtted peavad olema kogu meie välistegevuse aluseks. välisteenistus, kui see lõpuks tööle hakkab, annab meile võimaluse kasuta ära meie, kasutada ära meie kogu potentsiaal läbi selle, et me suudame rääkida ühel häälel ja läbi ühtse struktuuri saab välisteenistus tagada, et inimõigusi peetakse silmas igas meie välistegevuses, kaasa arvatud kaubandus, areng ja kaitseküsimused. nüüd suuline küsimus piinamisvahenditega kauplemise kohta. Euroopa Liit võtab piinamise vastast võitlust väga tõsiselt. igasugused puudujäägid Euroopa Ühenduse resolutsiooni kaksteist kolmkümmend kuus rakendamisel vajavad tähelepanu. me oleme koostööd teinud Omega teadusühenduse ja Amnesty Internationaliga et nad esitaksid ka meile oma uuringu tulemused. seda nad teevad hiljem käesoleva kuu jooksul. me peame tegutsema koos, kasutame ära kõiki ressursse, peame ära kasutama liikmesriikide, teie koja ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide ressursid. me peame vaatama pidevalt oma tehtud töö üle, tagamaks, et me kasutame maksimaalselt ära kõiki oma instrumente, alates inimõiguste dialoogist, inimõiguste suuniste ja kahepoolse abi ja tegevuseni maailmas. kui me vaatame ja inimõiguste strateegia ülevaatamine võib samuti olla kasulik. ma kavat-, kavatsen teilegi teada anda uuest inimõiguste strateegiast hiljem käesoleval aastal. auväärsed saadikud, Eleanor Roosevelt ütles, et parem on süüdata küünal, kui istuda pimeduses see kehtib ka meie inimõiguste poliitika kohta. Euroopa Liidus on meil mitmeid vahendeid, muutmaks maailm paremaks. me peame need mobiliseerima ja paremini ühendama ja seda ma kavatsengi teha. me peame maksimeerima Lissaboni äh, lepingu head küljed ja toetama üksteist, suur tänu! Gracias, gracias, señora Ashton. Vamos a dar la palabra primero a los oradores suur tänu, proua Ashton. ja nüüd äh, kõnelejad äh, fraktsioonide nimel. esimesena saab sõna Rahvapartei nimel härra Tükis, pooleteiseks minutiks, palun aitäh, äh, president variraportöörina Rahvapartei nimel ja ka koordinaatorina Inimõiguste Komisjonis tahaksin ma kõigepealt tänada proua Haudalat selle suure töö eest, mille ta on ära teinud selle raporti kallal. nagu hääletus Inimõiguste Komisjonis aprillis juba näitas, on sellel raportil väga suur toetus kõikide fraktsioonide hulgas kuna inimõiguste kaitse küsimus on selline, mis pakub huvi meile kõigile. me saavutasime häid kompromisse, mille käigus me arvestasime siis erinevaid seisukohti. Euroopa Liit on juba välja töötanud mehhanismid ja vahendid, mis on väga väärtuslikud nagu ma juba varasemates aruteludes olen rõhutanud, me peame hoolitsema selle eest, et me saavutame nende vahendite parema rakendamise ja et me hindame ka olemasolevaid poliitikaid ning töötame välja tõhusama kaitsemehhanismi. lõpetuseks kutsun ma liikmesriike üles näitama tugevamat poliitilist tahet toetamaks inimõiguste kaitsjate tegevust, eh, mida rõhutatakse muide ka siin raportis nüüd, kus meil on Lissaboni leping, on äärmiselt oluline, et inimõiguste kaitsjate kaitse ning julgeolek oleks prioriteediks Euroopa Liidu suhetes kolmandate riikidega. see tuleks integreerida Euroopa Liidu välispoliitika kõikidele tasanditele just nimelt selleks, et suurendada sidusust, tõhusust ning usaldusväärsust. aitäh! En nombre de los socialistas tiene la palabra por... suur tänu ja sotsiaaldemokraatide sõna, nimel saab sõna Veronique de Kaiser kaheks minutiks, palun tänan, härra president. Euroopa Liit äh, äratab palju lootust naaberriikides, kuna me võitleme inimõiguste eest, aga mõnikord me petame neid ootusi, kuna praktikas teatavad otsused ei rakendu, inimõigusi ei ole võimalik jõustada jõuga, vaid järjepideva demokraatliku poliitikaga, mis toetab kodanikuühiskonna ja õigusriigi loomist. eriti oluline on võidelda diktaatorlike ja korrumpeerunud režiimide vastu. nüüd meil on suurepärane vahend, valimisvaatlusvahend. ja kui me osaleme valimisvaatlusmissioonidel, siis tihtipeale on olukord selline, et valimised kui sellised põhinevadki pettusel. tihtipeale on tegemist äh, täiesti äh, keerulise olukorraga, kus äh, komisjon ja nõukogu ei reageeri üldsegi sellele olukorrale koordineeritult ja siis tulemus on lõppkokkuvõttes äh, selline, et me legitimeerime korrumpeerunud äh, režiimid ja sellel on täiesti äh, kontraproduktiivne mõju meie vahenditele. ja proua Ashton, kas teil on plaanis töötada välja mingisugune süsteem, kuidas reageerida sellistele olukordadele? tänan, äh, liberaalide nimel kolleeg Kasak, palun. tänan. aitäh, äh, president, äh, proua Ashton, kolleegid me püüame Euroopa Liidus reguleerida kauplemist piinamiseks kasutatavate riid-, riistadega liberaalina olen ma veendunud, et ausad ja õiglased kaubandussuhted ei saa rajaneda inimõiguste ja vabaduste rikkumisel. muret tekitab, aga see nimekiri, see nimekiri nendest piinamisriistadest ei ole piisav ja selle kaasajastamist ei piisa. meil on vaja tõesti väga üksikasjalikku nimekirja nendest kaupadest, Äh, mis siis tuleks kas ära ka keelata või mille kaup, millega kauplemise üle tuleb kehtestada range kontroll. paljud riigid ei äh, esita aruannet selle kohta, kuidas nad äh, määrust sada tuhat kakssada kolmkümmend kuus täidavad poliitiline tahe on tiht-, on minevikus võib-olla olnud äh, habras, aga nüüd ei ole enam tegevusetuseks mingit põhjust ja seetõttu me kutsumegi komisjoni üles avaldama üksikasjaliku aruande just nimelt nende kaubade kohta, mida kasutatakse piinamiseks. me peame tugevdama kontrolli selliste vahendite tootmise üle, see on osaks meie ka inimõiguste kaitsest. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna proua Lohpiiler härra president, kõrge esindaja Ashton Euroopa soovib võidelda piinamise vastu üle kogu maailma ja palju on ära tehtud, meil on piinamisvastased suunised ja meil on piinamisvahenditega kauplemise keeld. aga on vaja valitsus, välisorganisatsiooni raportit, et juhtida komisjoni nõukogu tähelepanu sellele, et määruses on lüngad, mis tuleb täita homses resolutsioonis tuleme me välja ettepanekutega, kuidas need lüngad täita. resolutsioonis äh, aga ei nimetata riike nimepidi, kes ei ole kas esitanud raportit või ei äh, ole tõestanud, et nad ekspordikeelust kinni peavad. ja proua Ashtoni viimases raportis äh, ka öeldakse, et järjest rohkem vaadatakse väljastpoolt, kuidas Euroopa Liit ise inimõiguste kaitsega toime tuleb. me peame oma poliitika suhtes seega kriitilised olema ja poliitika esimeseks eesmärgiks ei peaks olema ennast heas valguses näidata, kui me soovime usutavaks jääda. suur tänu, proua Lohpiiler. järgmisena proua Keres näitas äh, sinist kaarti. ja sellega te soovite esitada küsimuse või? hästi, paneme teid kirja kõnelejate nimekirja. ja nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Tännok, palun. suur tänu, president. tavaliselt on riigid, kus on kõige kõrgem inimõiguste tase, on ka kõik, äh, on need riigid ka kõige jõukamad, me oleme Euroopa Liidu saavutuste üle seetõttu rahul. aga need saavutused sunnivad meid kahekordistama jõupingutusi inimõiguste arendamisel üle maailma. meil on palju näiteid inimõiguste rikkumustest äh, üle maailma, näiteks äh, Iraan, kus abielurikkujad, dissidendid, alaealised või isegi homoseksuaalid saavad surmanuhtluse ohvriteks näiteks Uus-Guinea, kus toimuvad kohutavad inimõiguste rikkumised sealsetes kontsentratsioonilaagrites, eriti nende inimeste hulgas, kes soovivad sealt põgeneda. näiteks Birma, kus militaarhunta terroriseerib sealset elanikkonda või Venezuela, kus sealne liider Hugo Chavez sul-, sulgeb meediakanaleid ja võitleb dissidentidega eelmisel aastal andsime me Saharovi auhinna Venemaa inimõiguste kaitsjatele ja sellega rõhutasime, et endiselt äh, on seal probleeme näiteks äh, mõrvatud ajakirjanikega ja me ei tea, mida nende armee täpselt teeb Kaukaasi piirkonnas. inimõigused mõjutavad Euroopa Liidu suhteid, ei mõjuta eriti suhteid kolmandate riikidega Euroopa Liidu puhul, näiteks Hiina Rahvavabariigi äh, neil on väga head suhted meiega, kuigi nad äh, rikuvad regulaarselt inimõigusi ja tsenseerivad isegi äh, internetti. meie suhted ka Saudi Araabiaga on väga head, kuigi seal hukatakse alkoholitarbijaid. me peame veenma teisigi demokraatlike väärtuste äh, headuses, sest need on ka meid, meile elule ka palju kaasa aidanud. me pea-, see, et me võitleme piinamisriita, riistadega kauplemise vastu, on minu meelest üks oluline samm Euroopa Liidu tegevuses ja me peame seda küsimust väga tõsiselt võtma, suur tänu! suur tänu, härra Tänuk! ja nüüd äh, vasakpoolsete nimel üheks pooleteistkümneks minutiks härra äh, proua Verža. täna president, inimõiguste kaitsjad äh, tuntakse nende tegude järgi nad väga sageli riskivad oma eluga, võitlevad igal pool maailmas selleks, et eh, ellu viia, teenida ja täita kõike seda, mis tõuseb eh, üldisest inimõiguste deklaratsioonist ning selle täiendavatest tekstidest. raportis on see ka täpselt kirjas. tõepoolest, inimõigusi tuleb defineerida nii, nagu seda on teinud ÜRO, see tähendab seda, et inimõigused on äh, universaalsed ning võõrandamatud ja jagamatud, jagamatud selles mõttes, et kõiki inimõigusi tuleb kaitsta samamoodi ja neid ei tohiks vastanduda üksteistele, ükskõik kas tegemist on majanduslike, sotsiaalsete, kodanikuõiguste või kultuuriliste õigustega. Euroopa Liidul on kasutada selles valdkonnas juba teatud hulk instrumente ja mul on hea meel, et sellele pööratakse tähelepanu ka raportis ning viidatakse ka Euroopa Parlamendi uutele pädevustele selles valdkonnas, seega tänan raportööri hea kvaliteedilise raporti, raporti eest ja selle eest, et ta oli nõus meiega koostööd tegema. loomulikult saab ka kritiseerida Euroopa Liidu poliitikat, me teame, et sõnad ja teod tihtipeale ei lange kokku, poliitilised ning diplomaatilised huvid on tihtipeale olulisemad kui inimõigused ja loomulikult just nimelt ähm, inimõiguste kaitsjad on esimesed ohvrid. inimõiguse kaitsjad, ka mina olen kuulun ju nende hulka. siin raportis ei mõisteta mitte hukka kõiki inimõiguste rikkumisi, vaid siin tuuakse välja ka teatud hulk vihjeid, mis määravad selle tee, kuidas Euroopa Liit saaks suurendada oma usutavust ilma, et me tegeleksime siin instrumentaliseerimisega. tõepoolest, proua Ashton, meil on selles valdkonnas veel väga palju ära teha. homme räägime ka Liibüa teemast ja näitame ikka ja jälle seda, kuidas ka Euroopa Liidu liikmesriigid tegelikult aitavad kaasa piinamisinstrumentidega kauplemisele. suur aitäh, nüüd on sõna üheks minutiks härra kolleegil Kampen Parnemanil. president Baroness, kahtlemata me kõik pooldame inimõigusi tõepoolest, väga paljud nendest on ka äh, Inglise traditsioonilises õiguses Magna Carta äh,, kus äh, keelustati omavaheline vangistus ja äh, Briti juristid olid ka need, kes kuulusid äh, Euroopa konventsiooni autorite hulga, kuid tundub, et nüüd on see sattunud ahnete äh, juristide ja oportunistide kätte Äh, teispool jõge äh, siin Strasbourgis asub äh, Euroopa Inimõiguste Kohus ja nüüd tema ministrite komisjon peab muutma oma seadust ja võimaldama vangidel hääletada, sest sellega rikutakse vangide inimõigusi kus kas, kas ei oleks nii, et inimõigused peaksid kaitsma ausaid, õiguskuulekaid eh, kodanikke ja mitte terroriste, röövijaid, seaduserikkujaid, kas tõesti kohus saab meilt, poliitikutelt nõuda äh, äh, nõuda äh,, et ka pedofiilid ja teised vangid hääletavad. kas see on õiglane nõuda nende heakskiitu? kas on õige koputada vangikonge uksele, Roosi Vesti kongi uksele, kes on tsarimurvar, et tema toetust saada. Mudokorga, eh, kes on olnud bin Ladeni parem käsi Euroopas, kelle poolt tema hääletab? võib-olla liberaaldemokraatide poolt, sest nemad toetavad seda nonsensi. tõsiselt rääkides äh,, need Äh, arvukad vangid võivad tegelikult ka hääletustulemust, eriti kohalikel tasandil, oluliselt mõjutada. ja siis ei ole enam vahet ausate seaduskuulekate kodanike ja mõrvarite ning terroristide vahel. Nemad loobusid nendest õigustest osaleda poliitilises protsessis, kui nemad võtsid teiste inimeste õigused ära, nende elu ja nende vara ära. aga kuidas jääb ohvrite õigustega ja kuidas jääb äh, meie vastutusega teiste inimeste eest? ma usun, et äh, nagu eurogi äh, ähm, inimelu väärtus pidevalt väheneb, me peame suhtuma selle asjasse mõistlikult. suur aitäh, nüüd on ilma fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete sõn-, nimel sõnu proua Sankleril. suur tänu, nagu raportöör ütles, ÜRO harta alusel on igal liikmesriigil vastutus austada inimõigusi, see on üleüldine kohustus. Euroopa Inimõiguste Konventsioon aga näib olevat teisel seisukohal, sest seal on osadele antud teiste arvelt eriõigusi, näiteks reisijatele, näiteks Ühendkuningriigis, näiteks meie valimisringkonnas, näiteks kohalikel inimeste õigused võetakse ära nende arvelt. konvent-, need nõndanimetatud rändurid on nendele antakse eriõigusi. ja konventsiooni äh, alusel on nendele antud eriõigused hariduse valdkonnas äh, ja muudes valdkondades. minu kogukonnas äh, tehakse nende heaks väga palju. Need on väga meie kohalikud elanikud on väga-väga hästi tugev, head töömehed ja tahavad ainult iseenda õigusi kaitsta, aga tänu nendele, sellele konventsioonile nüüd hakkab kaduma meie Inglismaa maaelu nii, nagu ta ette, nagu ta varem oli olnud me kaitseme Iraanis, Gazas, Küprosel igasuguseid inimõigusi, aga tänu sellele konventsioonile öö, oleme meie löögi alla sattunud Inglismaal. see võib olla niisugune väikene asi, aga mida ma tahan ütelda? inimõigused on ohus kõikjal need õigused, mida me, mille nimel me nii jõud-, nii tugevalt võitlesime, on meile väga väärtuslikud, suur tänu. suur tänu, proua Sinclair. suur aitäh, mulle on siin tõlgid äh, märku andnud, et äh, räägite väga kiiresti, võib-olla meil ei, me ei mõistnud seda, et räägiti siin kiiremalt kui, kui teised. aga igal juhul äh, vabandan, ma arvan, et siiski kõneleja rääkis mõistliku kiiruse juures. nüüd on äh, lõppenud äh, nende sõnavõtud, kes rääkisid fraktsioonide nimel ja nüüd edasi võtavad sõna juba isiklikult ja kõigepealt proua Krisp, poolteist minutit. tänan, president. Euroopa Parlamendi liikmed pööravad suurt tähelepanu inimõiguste temaatikale. see moodustab väga olulise osa rahvusvahelisest poliitikast, eriti nüüd, kui meile on antud uued pädevused Lissaboni lepingu alusel. täna tutvustatud raport on äärmiselt oluline dokument kuid loomulikult ei ole võimalik äh, siin kommenteerida kõiki aspekte, mida dokumendis käsitletakse. ma kõigepealt sooviksin avaldada rahulolu selle üle, et meil toimub inimõiguste alane dialoog äh, kuigi see ei ole alati olnud äh, edukas, eriti kui me räägime meie idapartnerluse riikidest ja naaberriikidest, ma pöördun teie poole, Lady Ashton ja volinik Füller, me peaksime julgustama, stimuleerima, looma nii palju instrumente kui võimalik, et edendada inimõigusi. ma nõustun sellega, et nagu ka Lady Ashton ütles, et meie sõnum peab olema mõistlik ja arukas ning äh, me peaksime õigesti reageerima poliitiliste kui majanduslike vahenditega inimõiguste rikkumistele. me peame avaldama toetus inimõiguste kaitsjatele, äh, millest räägitakse ka proua Haudala raportis ja ma tahaksin avaldada lootust, et meie Saharovi äh, mõttevabaduse auhind, mida Euroopa Parlament välja annab, äh, tagab selle, et neid inimesi toetavad kõik Euroopa Liidu institutsioonid. me peaksime kasutama äh, äh, Sahara auhinna laureaatide võrgustik, kui hiljuti toimus Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumine, samal ajal Moskvas ja Sankt-Peterburis toimusid meeleavaldused, äh, protestiti selle pärast, et ei ole lubatud avalikult koguneda ja meie poole pöördusid inimesed abi saamiseks, üks nende seast oli ka Sahharola auhinna laureaat. ja me praegu loome Euroopa välisteenistust ja me peaksime mõtlema sellele, et selle teenistuse üks prioriteetseid tegevusvaldkondi peaks olema ka inimõiguste valdkond, et me saaksime kõiki meie käsutuses olema vahendeid paremini kasutada. pöördun kõikide kolleegide poole ja tahaksin teile teha üleskutse, palun jääge oma sõna aja juurde, ma ei taha loomulikult äh, teilt mikrofoni ära võtta, aga muidu juhtub nagu eile, et äh, läksime palju üle keskööl, aga see lihtsalt ei ole võimalik nii et ühel hetkel ma lihtsalt pean inimestelt mikrofoni ära võtma, siis kui nad on läinud üle oma kõneaja juba rohkem kui kümme sekundit, nüüd palun äh, Viktoria Prodi kaks minutit. E suur tänu, tahaksin tänada äh, asepresident Ashtonit. inimõiguste kaitsjad mängivad võtmerolli kogu maailmas, seavad enda elu ohtu sagedasti ning inimõigused on ka üheks põhielemendiks, mis on meie Euroopa Liidu aluspõhimõtteks. ja see on ka meie integratsiooni südames. sellepärast ongi väga oluline, et me peaksime vaatama neid õigusi tervikuna, nagu parlamendis toimunud hääletused selle kohta äh, ka on osutanud ja sellepärast tahaksin ka ma tänada raportööri Heidi Haudalat suurepärase raporti eest ja meie fraktsioon andis ka päris äh, põhjalikku äh, toetust sellele raportile ja otsustavat toetust, me peame võtma enesele vastutuse nüüd. nimelt, me peame olema palju aktiivsemad inimõiguste osas, käsitlema neid kompleksselt, mis tähendab seda, et äh, neid aktsepteeritaks laiemalt ja põhjalikumalt. ma olen kindel, et põhivabadusi tuleb põhivabaduste hulgas peab olema ka juurdepääs ja võrdne juurdepääs loodusvaradele, õigus toidule, tervise, tervishoiuteenustele, haridusele, õigus infole juurdepääsule. kui Lissaboni leping jõustus, siis minu arvates tähendab see nüüd seda, et välisteenistus saab mängida võtmerolli siin käsitledes inimõiguse inimõiguste küsimusi, mida me juba oleme tõstatanud ja nagu ka Lady Ashton siin mainis, kui ta rääkis suhetest täna varem meil Venemaa Föderatsiooniga. ja inimõigusi alahinnatakse sagedasti, aga tegelikult nad ju näitavad oma nägu iga päev ja see on just niisugune koht, kus Euroopa Liit saab ja peab jätkuvalt mängima võtmerolli maailma plaanis ka. suur tänu

suur aitäh, nüüd on sõna härra Tšarnetskil, üks minut palun. Pres-, härra president, lady Ashton. Te ütlesite, et tegemist on intelligentse sõnumiga, äh, aga ei sisalda see mitte topeltstandardeid, aga on tõesti väga häiriv, et mitte küll Euroopa Parlament, aga Euroopa liit tervikuna, komisjon ja nõukogu sagedasti kasutavad erinevaid standardeid, käsitledes ühte sedasama probleemi. kui näiteks inimõigusi rikutakse niisugustes riikides, mis on meie jaoks vähema huviga, näiteks äri mõttes, näiteks just eriti suuremate liikmesriikide jaoks, siis siis on meie jaoks inimõigused nendes riikides suuremaks, suureks probleemiks. aga kui äh, inimõigusi rikutakse sellistes huvitavates riikides, näiteks sellistes riikides, kus on meil ärihuvid, eriti suurematel liikmesriikidel on ärihuvid niisugustes riikides, siis me ei, ei tõsta nii kõvasti häält. Need on topeltstandardid ning neid tuleks ilmtingimata vältida. tänan, härra Tšernetski poolteist minutit, proua Andrei-Keene. tänan. alustuseks tahaksin rõhutada, et inimõiguste äh, raport on väga oluline. ta käsitleb kõige tähtsamaid inimõiguste küsimusi. kuid põhiline probleem jääb ikkagi alles, nimelt kirjeldatakse küll Euroopa Liidu tegevusi, aga Euroopa Parlament on korduvalt soovitustes ütelnud, et nõukogu peaks töötama välja indikaatorid ja selged võrdlus and-, alused selleks, et oma äh, inimõiguste poliitikate tõhusust hinnata. ja teine asi, mida ma tahaksin samuti mainida, on Euroopa Parlamendi juurdepääs komisjoni ja nõukogu infole ja dokumentidele. see on olnud siiamaani piiratud ja vaatamata parlamendi mitmesugustele soovitustele ei ole asi paremaks läinud lubagem, et ma toon näiteks just nimelt inimõiguste dialoogi, eh, mida peetakse erinevate riikide võimudega. hiljuti näiteks oli selline eh, voor Venemaa ja Nõukogu vahel me teame ju, missugune on olukord inimõigustega Venemaal. ajakirjanikke tapetakse ikka, seadusetus äh, levib äh,, eriti äh, Kaukaasias on küsimus, palju küsimusi aga me tahaksime teada, missugune oli Vene poole reaktsioon, kes olid inimõiguste dialoogi ajal kohal ja kas nad kavatsevad ka mingisuguseid meetmeid tarvitusele võtta selles suhtes? ma tean, et aeg on juba läbi, aga tahtsin öelda vaid seda, et ma mõistan täielikult seda, et inimõigused kuuluvad nüüd ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika alla, aga sellegipoolest ei saa nad olla top secret. suur aitäh teile, proua Andrei Keene nüüd äh, härra äh, Richard Howitt, kaks minutit. Uh, kõigepealt tahaksin äh, tervitada äh, seda suurepärast raportit, samuti tahaksin tervitada seda mm, tööd, mida väga erinevatel tasanditel tehakse siin Euroopa Liidus selles valdkonnas. tervitan seda, et inimõiguste dialoogid muutuvad järjest tähtavaks, mida ka rõhutatakse meie raportis, aga nii dialoogid kui ka raport ise ei saa olla asi iseeneses, iseeneses, sellepärast ma loodan, et kõrge esindaja tuleb ikka äh, meie ette ja selgitab meile seda, kuidasmoodi inimõigusi tegelikult äh, kaitstakse selles uues teenist-, välisteenistuses. alles siis me saame näha, kuidasmoodi kõik see asi edeneb. ma tahaksin selgesti välja öelda, et me peaksime öö, äh, inimõiguste alast vastutust kindlasti tugevamaks muutma, näiteks igas geograafilises piirkonnas, igas Euroopa Liidu esinduses üle ilma peaksid olema vastavad spetsialistid selle jaoks. tõlgid ei suuda teid enam järgi. Uh... suur tänu! mõned asjad äh, võivad äh, toimuda hiljem ja ma ei tahaks mingisuguseid viivitusi tekitada, aga kui parlament sai teada, äh, kui ta oma alakomitee tegi, siis selgus, et inimõiguste küsimuses on palju roh-, kergem rääkida, kui midagi ära teha. ning ma olen päris kindel, et teie soovid, proua Ashton, on äh, siirad, aga meie tahaksime töötada teiega koos, et asjad ikkagi ka tegelikuks, tegelikkust ellu viidaks, suur tänu! suur aitäh, nüüd on sõna kaks minutit, proua Šake. tänan, president, kõrge esindaja ja ma tahaksin avaldada austust ka kolleegidele, kes on teinud koostööd nii tähtsal teemal, nimel inimõiguste teemal. ja praegu on väga aktuaalne hetk rääkida Euroopa Liidu vastutusest inimõiguste kaitsmisel maailmas. meie Euroopa Parlamendi liikmed kõikidest fraktsioonidest oleme alles käivitanud ka kirjaliku äh, avalduse Iraani äh, rahva toetuseks. me just kohtusime Zanima Afšandžaniga, kes on inimõiguste juht kelle eesmärk on teha lõpp laste äh, hukkamistele, see on üks äh, väga brutaalne tava, mida seal kasutatakse, see tuleb lõpetada välisteenistus aitab kaasa Euroopa poliitikate koordineeritumale elluviimisele ning me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, et need poliitikad oleksid omavahel integreeritud. Äh, kahjuks me oleme seadnud piirid äh, nendele inimõiguste rikkumistele ja rääkinud neist horisontaalsetest küsimustest nagu naiste õigustest, äh, pöörame nende tähelepanu, kui need rikuvad. Iraani režiim on selline, kus kõiki neid rikkumisi esineb Iraani poliitiline tegevuskava on selline, kuid rahvusvahelised ringkonnad tunnevad muret rohkem tuumaprobleemide pärast ja me ei saa lubada seda, et see kaart mangitakse välja inimõiguste vastu. ÜRO ja Euroopa Liidu poolsed sanktsioonid oleksid vajalikud, kuid ma ei usu, et need tooksid ka mingeid konkreetseid tulemusi äh, Äh, Iraani rahvas nõuab oma õigusi, äh, kuid see nõuab ka põhjalikke reforme. siseriiklik opositsioon aga mõjub Iraani režiimile rohkem kui rahvusvahelised sanktsioonid ja see on selge näide. Äh, käesoleval nädalal möödub nädal pärast presidendivalimisi Iraanist ja märgivad jällegi selle režiimi vägivaldset tava oma rahva vastu. opositsioon on vaikima sunnitud, paljud on põgenenud. Äh, neil oleksid võib-olla võimalused, kui need Euroopas vastu võetaks, kui dissidente, inimõiguste aktiviste, sest nemad oleksid abiks meie poliitikate elluviimisele, nendesse ei tohiks suhtuda kui koormasse, kui ohtu. ma kutsun teid üles. ja president katkestab. Teie aeg sai paraku otsa. nüüd härra Migalski, üks minut, palun uh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 Euroopas me oleme erinevad ja meil on erinevad seisukohad geopoliitilistes, sotsiaalsetes küsimustes, aga inimõiguste valdkonnas me peaksime esinema ühehäälselt, vaatamata teatud erinevustele, mis on tingitud meie erineva päritoluga ja erineva erakondliku kuuluvusega. see temaatika peaks meid ühendama, aga on kummaline, et me ei suuda kaitsta neid, kellele me auhindu jagame näiteks Sahharova äh, auhinna äh, laureaat Minekevitšit äh, kiusatakse taga ja rünnatakse oma kodumaal. möödunud aastane auhinnavõitja Olga Aleksejeva on samuti tagakiusatav ja oma koduriigi võimude poolt rünnatav. ma pöördun teie poole, volinik, et anda kaitset kõikidele inimõiguste kaitsjatele, eriti nendele, kellele me oleme oma auhinnad andnud. suur aitäh poolteist minutit, äh, härra Kasmarek. president, Lady Ashton, daamid ja härrad. me sageli kutsume üles kaitsma inimõigusi, sest me leiame, et need on võõrandamatud ja jagamatud seetõttu äh, me ei saa kunagi peatuda inimõiguste edendamisel äh, maailmas, aga selle käigus me ei tohiks unustada meie kohustust kaitsta nende inimõiguste saatust riikides, kus inimõigusi rikutakse. väga sageli on nad rünnaku objektiks oma ülesannete täitmisel, neid tapetakse, äh, ähvardatakse surmaga, röövitakse, äh, arreteeritakse, piinatakse. meie kohustus on osutada abi kõikidele nendele, kes on seadnud ohtu oma tervise, elu, eh, selle nimel, et kaitsta neid väärtusi, mis on meie jaoks nii kallid. me ei saa jätta need inimesed abita. Nad vajavad mitte ainult sümboolset moraalset toetust, vaid ka eh, poliitilisi ja diplomaatilisi algatusi ja see on kiireloomuline ülesanne, inimkait-, inimõiguste kaitsjad surevad, homme me räägime äh, Kongo äh, inimõiguste aktivistist, kes suri teisel juunil. seega kõik see toimub sel ajal, kui me nendest küsimustest räägime. suur aitäh, härra Kaczmarek, nüüd äh, poolteist minutit, proua Maria Munnis. suur tänu teile, härra president. tahaksin viidata toodete sellel resolutsioonile, millest me, mida me hääletame juba homme, mis räägib piinamisvahenditega kauplemisele see räägib ka määrusest kaksteist kolmkümmend kuus ja see on rahvusvaheliseks eeskujuks, aga peame siiski parandama selle äh, ellurakendamist ja samuti peaksime pare-, parandama selle sõnastust ja tahaksin õnnitleda neid seitset riiki, kes täidavad selle tingimusi, kes äh, annavad aru iga-aastaselt ja kaksteist äh, liikmesriiki on juba võtnud vastu ka karistusõiguse, õiguse alla kuuluvaid meetmeid. me peaksime jälgima nende eeskuju ja olema läbipaistvamad selles valdkonnas nüüd äh, nende toodete nimekirjast, mis, millega kauplemine on keelatud, lisas kaks tooted äh, samuti, millel on sarnane mõju nagu nendel, mis juba lisas on, tuleks sinna juurde lisada. juba selle kuu äh, lõpus tulen välja selle alase ettepanekuga ja nii tehtaks lõpp sellele, et on võimalik kaubelda instrumentidega, millel on sarnane mõju kui instrument, toodetele, millega kauplemine on juba keelatud. sest et on ju täiesti lubamatu, et kaubeldaks selliste toodetega, mida on võimalik kasutada selleks, et rikkuda rahu Euroopa Liidus ja meil on juba olemas vajalikud vahendid selleks. suur aitäh teile, proua Munnis, nüüd äh, kolleeg Wojciechowski, poolteist minutit. tänan, president mina tahaksin äh, pühendada mõtted äh, sellele määrusele, millega keelata, keelustatakse ähm, piinamiseks kasutatavad vahendeid, me näeme neid muuseumi eksponaatide seas, aga need ei ole mitte ajaloolised museaalid, neid kasutatakse ka tänapäeval. tänapäeval jätkub ka piinamine ja ka Euroopa Liidu liikmesriikides leiavad sellised teod aset ja seetõttu taoliste vahendite ähm, keeld on äärmiselt oluline. Euroopa Liit peab võitlema igasuguse piinamise vastu ja keelustama ka äh, nende kaupadega, äh, nende vahendite kauplemine, mida kasutatakse piinamiseks. ei ole õigustust piinamisele äh, kui terrorismivastasele meetodile, see ei ole õige tee sest inimesed, keda piinatakse, äh, nõustuvad kõigega ja tegelikult ähm, seadusrikkujad tegelikult jäävad vabadusse. ja ma pöördun teie poole üleskutsega kinni pidada sellest määrusest ja piinamise keelust Euroopa Liidus. poolteist minutit, proua Kinga-Kall, palun. härra president, kõrge esindaja, kolleegid, inimõiguste kaitsjatele tuleks pühendada erilist tähelepanu ning samuti tuleb meil neid praktikas aidata. meil ei piisa sellest, kui me neid äh, juhtumi, mingisugustel erijuhtudel äh, abistame, vaid kogu aeg ja mul on hea meel, et parlament selle teema üles võttis ja tahan tänada ka raportööri selle suurepärase töö eest raporti kallal. ja see raport võtab kokku need vajalikud meetmed mis on tarvilikud ning ainus, mis mina tahan teha, on rõhutada ühte asja, nimelt seda, et Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et äh, anda kiiret ja tõhusat abi nendele inimõiguste kaitsjatele, kes meie abi tarvitavad. me peame olema tõhusad ning kiired, aga kahjuks just seda ei juhtu sagedasti ja kui meil ei õnnestu seda abi anda, siis inimõiguste kaitsjad, kes oma tööd teevad, panevad omaenda elu ja tervise ohtu inimõiguste kaitsjad, see puudutab ainult üht aspekti, kuid olulist äh, aspekti inimõiguste kaitse valdkonnas. sellepärast on väga oluline, et välisteenistus seataks ka niimoodi kokku, et seal oleks ette nähtud äh, rõhuasetus inimõigustele. see on Lissaboni lepingu raames ja öö, äh, lepinguga kooskõlas ja proua Ashton on seda juba ka ütelnud, Lissaboni leping võimaldab meil seda teha, nüüd on asi teie kätes, tehke siis nii, et looksite õiged praktilised tingimused, et see saaks kõik toimuma. suur aitäh, äh, härra Semke, üks minut, palun. E, mina tahaksin tänada mm, teid e, minule sõna andmast. kui me räägime inimõigustest, siis me kasutame palju kõrgelennulisi sõnu, kuid tegelikult sagedasti tegusid ei järgne, sellepärast tahaksin ma toetada neid kõnelejaid, Mm, ja raporteid, mida parlament on vastu võtnud, kus osutatakse sellele, et Euroopa Liit peaks võtma pragmaatilisemal viisil tarvitusele meetmeid. me peaksime toetama inimõiguste kaitsjaid tõhusamalt ning meil on need vaprad inimesed, kes ja meil on nende eest teatud kohustused. mul on äh, Lady Ashtonile kaks küsimust. ma arvan, et need on olulised. esimene küsimus on järgmine. nüüd, kus Euroopa Liit töötab selle nimel, et oleks ettevalmistatud ühenduse viisaseadustik või koodeks. sellega seoses tahaksin ma teie käest küsida, kas see viisakoodeks hakkab reguleerima ka viisade väljastamist inimõiguste kaitsjatele sellistel juhkudel, kui nende elu on ohtu seatud ja minu teine küsimus tähendab seda, käsitleb järgmist, luuakse Euroopa Liidu esindusi nüüd, kas teil on mingisugused sideametnikud või ohvitserid seal paigas? kahjuks kõnelejad katkestati härra Protasevitš, palun. suur tänu, härra president, Lady Ashton, daamid ja härrad. mina tahaksin kõigepealt tänada proua raportööri selle ära tehtud töö eest. mul on hea meel kuulda, mida Lady Ashton ütles. nimelt, et inimõiguste kaitse on meile prioriteediks, kuid siiski olen ma mures. sellepärast, et me oleme nõnda passiivsed oma hoiakutes, eriti kui rikutakse inimõigusi Venemaal või Valgevenes. seal ikka kehtib veel surmanuhtlus ning inimesi peetakse aastaid vangis ja kui sa oled valitsusvälise organisatsiooni liige, siis see tähendab seda, et teid hakatakse taga kiusama ja see kõik toimub vaatamata sellele, et meil on juba aasta otsa toimunud meie ja Valgevene vahel äh, ametlik dialoog selles küsimuses näete, siin on rohkem tarvis ära teha selleks, et seda poliitikat paremaks muuta, nii et proua volinik, te peate olema kiire ja tõhus, eriti mis puudutab öö, neid olukordi, kus Euroopa Liidu institutsioonidel on vähe võimalik teha, kes on liiga passiivsed. ma arvan, et ka Hispaania eesistujana on olnud pisut liiga passiivne ning ma loodan, et meie homsed diskussioonid pööravad rohkemat tähelepanu olukorrale Venemaal ning ei, ei aita ainult mokalada pidamisest selles suhtes, mis toimub Valgevenes, meil on rohkemat tarvis ära teha. Te läksite oma ajast juba väga palju üle. nüüd äh, härra Protasevitsuga, Protasevitšiga oleme lõpetanud sõnavõtjatega ja nüüd siis need sõnavõtjad, kes on mulle nii-öelda silma hakanud. vastavalt reeglitele peaksime andma sõna viiele inimesele, sõnavõtjaid, sõnasoovijaid on juba viisteist. mina üldiselt rakendan ellu neid reegleid suhteliselt paindlikult, aga täna ei ole võimalik. nii et ma ei anna sõna kunagi kolleegidele, kes ei ole terve arutelu jooksul siin kohal olnud ja tulevad tagasi siia saali alles siis, kui on aeg võtta sõna ühe minuti jooksul, see ei ole lihtsalt mõistlik neile sõna anda. nüüd paraku täna ma ei saa anda sõna rohkem kui vaid viiele inimesele. kõigepealt härra Valensa. tänan. mina tahaksin äh, tänada raportööri selle raporti eest, see on väga detailne, kõikehõlmav ning ma möönan, et Euroopa Liidu hoiakud inimõiguste kaitsjate suhtes on tihedalt seotud inimõiguste põhiliste põhimõtetega, sellepärast see ongi niivõrd öö, oluline, et meie raportis öeldakse, et on tarvis luua vastavad sideametnike kohad meie välisteenistustes või välisesindustes inimõiguste hindamine on oluline nende riikide jaoks, kellel on Euroopa Liiduga lähedased kaubandussidemed ning sanktsioonide äh, kehtestamine kolmandate riikide suhtes, kus inimõigusi rikutakse, seda tulekski kasutada, suur tänu. nüüd on sõna proua Vlasikoval. suur tänu, proua Ashton mis puudutab inimõiguste kaitset, see on demokraatia lahutamatu osa ja selles valdkonnas on Euroopa Liit maailmas juhtrollis, aga see tähendab seda, et meil on väga palju vastutusalasid. inimõiguste kaitsjaid mitmetes riikides kiusatakse taga, isegi äh, rünnatakse neid füüsiliselt ning mul on väga hea meel, et raport esitati just nõnda, nagu ta on. pärast seda, kuni Lissaboni leping jõustus, siis me peame mängima eriti juhtrolli selles valdkonnas, kasutades oma esindusi kolmandates riikides ning me liiga hästi ei ole siiamaani veel hakkama saanud, sellepärast ma arvan, et me peaksime kasutama oma uusi volitusi selleks, et olukorda jälgida inimõiguste valdkonnas ja toetama ka inimõiguste kaitsjaid. igas riigis, kus komisjonil on oma esindus, tuleb meil äh, seada ametisse ka kvalifitseeritud esindajad, kelle valdkonnaks on just demokraatia ja inimõigused. suur tänu, proua raportöör! suur tänu teile, nüüd on sõna härra Köörentsil lugupeetud härra president kui me tahame et meid võetaks kuulda ka väljaspool euroopa liitu inimõiguste austamise koha pealt siis äh, eelkõige peame tekitama olukorda kus meile endile kodus ei saaks midagi ette heita me peame seisma inimõiguste eest liiduna ja ma loodan et äh, me suudame veelgi rohkemat ära teha selles valdkonnas mis on seotud euroopa nõukoguga Euroopa Liidus peaksid kõik liikmesriigid järgima kõiki Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid. kas teie, härra kõrge esindaja, olete valmis tagama selle, et kõik riigid järgiksid kõiki Inimõiguste Kohtu kohtuasju? see kindlasti aitaks sellele kaasa, et teha lõppolukorrale, kus me teeme ettekirjutusi ülejäänud maailmale, samal ajal aga ei järgi me samu nõudeid oma kodumaal. nüüd on sõna proua Kreesil. kõigepealt tahaksin tänada proua Hautalat oma väga hea raporti eest, et ta rõhub kõikidele nendele vahenditele, mis Euroopa Liidul juba on, selleks et kaitsta inimõigusi ja sealhulgas ka inimõiguste klauslile, mis lisandub igale kaubandusleppele. täna tahaksin rõhuda kahekümne kaheksanda juuni kuupäevale. tegemist on kuupäevaga, kus me tähistame Hondurase riigipöörde aastapäeva, kindlasti Hondurase rahvas teeb seda suures südamevalus sest et äh, vägivald äh, kestab ikka veel Honduras'es, vägivaldselt koheldakse ajakirjaniku, ajakirjanikke, kellest mitmed on ka tapetud, koheldakse vägivaldselt samuti inimõiguste kaitsjaid. ja endiselt äh, äh ei järgita nõudeid, mis, mille on esindanud Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit, kuid ometi jätkame me kaubanduslikke suhteid. suur tänu, nüüd on sõna äh, härra Patenil. tänan, president, ja ma tahaksin öelda tere õhtust ka äh, baroness Ashtonil. inimõiguste rikkumine Euroopa Liidus on valdkond, kus me saaksime midagi ära teha, sest see on konkreetne valdkond. ma tahaksin juhtida tähe, tähelepanu äh, äh Kreeka presidendi Korredalise vangi äh, Äh, vanglas, äh, kus hoitakse väliskodanikke. Äh, Briti kodanikud, kes antakse välja Kreekasse, satuvad kord Itaaliasse vanglasse. minu valija mm, veetis seal üksteist kuud oodates kohtu protsessi. nüüd on ta kautsjoni vastu vabastatud, kuid minu teada veel kuus Briti kodanikki, kellel seisab ees väljaandmine, kindlasti ootab ka vangistus selles korridaaluses kinni pidades ja seda kohta on hukka mõistnud Amnesty International, aga teised organisatsioonid, kuna see on kõige halvemate tingimustega maailmas, vange, vanglamaailmas, mis selgelt rikub Euroopa Inimõiguste konventsiooni kolmandat artiklit. kas te olete minuga nõus? ja katkestatakse. lugupeetud kolleeg, me oleme nüüd jõudnud lõpule selle sõnavõtuvooruga nii et palun neil, kellel ei ole võimalik äh, sõna võtta, vabandan, lihtsalt meil ei ole võimalik kõigile sõna anda. nüüd on sõna proua Ashtonil selleks, et äh, vastata kõikidele küsimustele ning reageerida kõikidele sõnavõttudele uh,. suur tänu, president, ja nendele liikmetele, äh, kes suutsid lõpetada oma sõnavõttu mul on hea meel alati, kui Euroopa Parlamendi liikmed võtavad minuga ühendust teatud konkreetsetes küsimustes. ma tahtsin lõpetuseks öelda, äh, vähemalt vastates osalist äh, küsimustele, ma igati tervitan võimalust pidada seda arutelu. mõnikord meie äh, töös tähtsamad osad jäävad kirjaloomuliste ülesannete varju ja ma pean vajalikuks äh, kriitilist suhtumist, et me jääksime kindlaks Lissaboni lepingus kirja pandud väärtustel inimväärikuse äh, austamine, vabadus, demokraatia, õigusriigi põhimõtted, inimõiguste austamine, sealhulgas ka äh, vähemustesse kuuluvate isikute õiguste kaitsmine. Need on meie äh, põhisõnad, äh, millest peaksid lähenduma ka välisteenistuse töötajad ja kõik meie äh, oma meetmete rakendamisel Euroopa Liidus ja liikmesriikidena. mitu parlamendisaadikut mainis inimõiguste kaitseid ning rõhutas, kui tähtis on jätkata nendega dialoogi. ma olen juba selgelt öelnud, et me teeme seda, me töötame inimõiguste kaitsjatega kõikjal maailmas, kus mina olen käinud ja kutsume neid ka Brüsselisse. hiljuti ma kohtusin ühe Afganistani naisega, äh, kes tutvustas mulle Afganistani naiste probleeme. me jätkame seda tegevust, see moodustab lahutamatu osa äh, meie välisteenistuse tegevusest ma tean, et proua de Kaiserit ei ole kohal, kuid ma võtsin südamesse, mis ta ütles. ma ootan ka valimisvaatlusmissioonide tulemust, me vajame sidusamat strateegiat nii missioonide ettevalmistamiseks kui ka äh, valimiste jälgimiseks ning jätkutegevuseks. tema osaleb Sudaanis äh, vaatlusmissioonil ja äh, tema äh, saadud info on väga oluline minu jaoks, äh, pidas silmas seda, et ma tahan seda teenistust paremini korraldada ning arvestada kogemuste ja teadmistega. Äh, räägitakse, et inimõigused on valdkond, mis seab meid kõikides meie suhetes. Need on olulised väärtused, mida me peame pidevalt rakendama kõikjal ja kõikide suhtes, kuid me peame teadma ka, mida me selle all mõtleme ja äh, kuidas me mõtleme nende rakendamisel, tegemist ei ole mingi eriõigustega, äh, see annab inimestele võimaluse äh, neile antud õigusi kasutada ja teinekord me peame mõtlema sellele, kuidas neid kõige paremini abistada selles. lugupeetud parlamendiliikmed, kes on töötanud minuga koos puuetega inimeste valdkonnas, me teame, et inimõigused puuetega inimeste jaoks nõuavad meiepoolseid positiivseid muudatusi Äh, mõnikord ülemaailmseid jõupingutusi, mõnikord ka mm, kohalikes piirkondades. kuid ka selles tegevusvaldkonnas on meil vaja sidusat tegevust ja mitu parlamendiliiget juhtis selle tähelepanu. rääkides poliitilisest äh, vastutusest ja vastavast avaldusest, mis saab olema ka meie välisteenistuse üks valdkondi, ma pean vajalikuks infovahetuse tugevdamist ning juurdepääsu dokumentidele ja äh, see oleks vastuseks mõningatele parlamendiliikmetele nende kommentaarile. kui me räägime struktuuridest, äh, siis ma ei pea õigeks selliste struktuuride loomist, mis takistaksid meil tulemuslikult inimõigustega tegelemist. me peame tagama selle, et inimõigused on kaasatud kõikide meie esinduste tegevusse, kuid minu arust sellega peaksid tegema kõik ei piisa, kui me teeme eraldi kastikese inimõigustega ja paneme selle nurka Äh, niimoodi tegutsevad mõningad organisatsioonid, mina ei soovi, et meie välisteenistus niimoodi toimiks. ja see saab olema lahutamatult selgeks osaks ka minu tegevuses ja kõikide nende tegevuses, kes sellega on kaasatud. Äh, härra Semke, äh, te mainisite viisa eeskirja. tõepoolest, komisjon tegi omapoolse ettepaneku, kahjuks ei ole mitte kõik liikmesriigid seda pooldanud ja kui Europarlament suudab teha lobitööd selles valdkonnas, oleks suurepärane, kuid me püüame tegutseda selles suunas, kuid kõik liikmesriigid peaksid siiski sellega nõustuma ma äh, loodan, et, et te suhtute sellesse kui äh, palvesse, ettepanekusse meid aidata. rääkides nüüd Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ühinemist, see on oluline eesmärk, päris kindlasti Lissaboni lepingu vaimus ja meil on hea meel, et meil on selleks antud mandaat, et äh, see tegevus lõpule viia. kuid see toimub paralleelselt liikmesriikide liikmelisusega, arvestades eh, meil asuvaid kohustusi. ja lõpetuseks, härra president, tahan ma tänada selle olulise arutelu eest, ma olen äh, teadmiseks võtnud kõik need olulised äh, kommentaarid, mis on mulle suuniseks ja juhiseks minu edaspidises tegevuses ja inimõiguste komisjonis. suur tänu teile, proua Ashton, sellega nüüd peagi on lõppenud meie sõnavõtt, enne aga saab sõna raportöörina proua Hautala, kaks minutit, palun president. president proua Ashton, armsad kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki selle väga huvitava mõttevahetuse eest, mis minu arvates lõi ka hea aluse koostööks kõrge esindajaga ja meie parlamendi inimõiguste alase koostöö valdkonnas. Öeldi väga palju tähtsaid asju ning ma arvan, et kõigepealt selleks, et me saaksime olla, et meid saaks uskuda, selleks me peame kõikjal maailmas ühesuguseid olukordi ühe mõõdupuuga võtma, mööndes muidugi, et ühes ja teises olukorras võib olla nüansse ja mingisuguseid eripärasid, kuid ei tohi tekkida sellist olukorda, kus me kohtleme ühes riigis inimõig-, inimõiguste probleeme ühel viisil ja teises riigis mitte sugugi niisamuti. ja on väga oluline, et meil oleks võimalus öelda sõna sekka inimõiguste küsimustesse, aga üle maailma, aga me peame tõesti vaatama ka seda, mis toimub meil kohapeal. see näide, eh, mis puudutab neid eh, mm, piinamisriistu, näitab ja ka vanglate näide näitavad seda, et me ei ole kaugeltki veel oma kodu korda teinud ning tähendab, et tähendab see ka seda, et tulevikus me peame vaatama ka seda, missugused ol-, kuidasmoodi tegid meie liikmesriigid koostööd Ameerika Ühendriikidega LKA salavanglate osas, ma tean, et tegemist on tundliku teemaga, aga meil peab olema vaprus seda teha. leian, et on härra Kööriku poolt öeldud mõte väga suurepärane, nii et, et kui me liitume mm, Euroopa Liidu inimõiguste konventsiooniga, siis kõik kakskümmend seitse liikmesriiki peavad võtma enesele ka kohustuse täita inimõiguste kohtu lahendeid, see on vähim, mida me saaksime teha selleks, et oma positiivne panus anda ning lõpuks tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendil on uued pädevused ning me peame neid targalt kasutama selleks, et edendada inimõigusi ja kaubanduspoliitika on kindlasti üks asi, kuhu me peaksime lähema pilgu heita, heitma ja tänan äh, äh ka kõiki neid, kes osalesid selles äh, debatis, suur tänu! suur aitäh proua Haudalale! suur tänu teile ja kolleegide aplaus kindlasti näitab, kui väga hinnatakse teie äh, heakvaliteedilist tööd, meile, meieni on jõudnud kuus